What times now? Fine. Panie i panowie, koleżanki i koledzy, otwieram posiedzenie. Daamid ja härrad, istung algab. Sellega kuulutan ma kaheteistkümnendal novembril kahe tuhande üheksandal aastal peatatud Euroopa Parlamendi